Possiamo iniziare, buonasera, buonasera a tutti. tere hommikust, tere pärastlõunat pigem. alustagem. kolleeg Correrot ei ole kahjuks kohal. tal juhtus õnnetus, ta murdis jalaluu ja me helistame talle ning soovime head paranemist. kõigepealt punkt üks, päevakorra kinnitamine. selle päevakorra saite te juba seitsmendal juunil ja me peaksime üritama täna õhtul juba seitseteist kolmkümmend alustada koordinaatorite koosolekuga ja sellega ka lõpule jõuda. kui mitte, sest kolleeg Martinit ei ole siin kohal, siis see tähendaks seda, et homme kell üheksa saaksime David Martini raportit arutada, mis puudutab siis uurimiskomisjone. siis Rahvapart teil on Euroopa poolaasta kohta arvamus ja ta soovib selle kohta ka arvamuste vahetust pidada ja see arvamuste vahetus toimuks siis hääletuse ja proua Jüriga kohtumise vahepeal. kui keegi pole selle vastu, siis on päevakord sellisel kujul kinnitatud. nüüd järgmiseks juhataja teadaanded. raportööride nimetamine, Rahvapartei raport ja härra Kassovski ähm, Rahvapartei poolt Euroopa majandusaasta kohta, siis härra Guerrero siis päevakorrapunkti seitseteist ülevaatamise kohta. sotsiaaldemokraadid on ka proua Bosse Puhato esitanud. siis äh, teadaannete avaldamine ning äh, proua Ilke ei, härra Iltšev hoopis äh, liberaalidest siis äh, algatusraportite kohta täiskogul. kui rohkem märkusi selle kohta pole, siis on ka need raportöörid kinnitatud. nagu te teate, meie komisjoni delegatsioon käis Poolas kahekümne neljandast kahekümne kuuenda maini ja tegemist oli väikese delegatsiooniga, seal käis Enrique Guerrero, härra Salom, proua Kurmai, Andrew Duffy ja ka mina. ning Poola kolleegid olid siis kvoodist väljapool ka selle delegatsiooni liikmed, oli tegemist väga huvitava visiidiga, me käisime, kohtusime härra Sikorskiga, ka asepeaministriga, kes vastutab välisasjade eest ja õigusasjade eest, härra Špunariga kohtusime siis proua Bernatovitš, kes on Euroopa asjade pea äh,, riigisekretär, kohtusime ka härra Dovgiljevitšiga, kes on Euroopa asjade eest vastutav riigisekretär siis meie ase esimees jõudis kohale ning poolakad tutvustasid meile Poola eesistumise prioriteete, majandusjuhtimine, majanduskasv. viidati veel ka sellele, et on hädavajalik ähm, Horvaatiaga lõpetada liitumisläbirääkimised ning rääk-, rääkisime ka läbirääkimiste pidamistest teiste kandidaatriikidega ja mis puudutab meie komisjoni, siis te teate, et Poola valitsus on näidanud üles huvi läbipaistvusregistri vastu, soolise võrdõiguslikkuse vastu ja ka kodanikualgatuse vastu siis rääkisime veel ka kosakist. praegusel hetkel töötatakse Poolas välja seadust ning arutelud Poolas on jõudnud haripunkti. räägitakse alternatiivsetest äh, valimissüsteemidest äh, juba kasutava olevate süsteemide kõrval, siis kohtusime ka põhiseaduskohtu esimehe professor Šreplinskiga. meil oli väga-väga tihe arvamuste vahetus, rääkisime pikalt, äh, eriti just rääkisime sellest, milline tähtsus on Euroopa Inimõiguste Kohtul ja Euroopa Kohtul, siis kohtusime veel ka tudengitega, nimelt Civitase hartast rääkisime, nii nagu alati. kohtusime ka vabaühenduste esindajatega, kes kodanikuühiskonna esindajatega ja lõpus oli meil veel ka pressikonverents. ning äh, kolleeg Tšakovski palvel tahaksin äh, teha ettepaneku muudatusettepanekute esitamise tähtaja osas, see puudutab nõukogu protokolli tegemist oleks kahekümnenda juuniga kahe tuhande üheteistkümnendal aastal keskpäeval. see puudutab siis äh, protokolli nõukogu, nõukogu protokolli ühepoolseid selgitusi ja üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal juulil saaksime me siis nende muudatusettepanekute üle hääletada. nüüd on kohale jõudnud ka kolleeg Tahv, kes soovis sõna saada. härra esimees, ma arvan, et siiamaani ei ole me saanud isegi mitte Äh, selle raporti projekti, nii et ähm, ma ei saa aru, kuidas meil on võimalik teha muudatusettepanekuid enne järgnevat esmaspäeva. me muidugi võime üritada. Uh, aga see oleks päris raske emendamenti sono stati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 ainus asi, mida meil tuleb teha, on surra, kõige muuga peaksime siiski ka muidu hakkama saama. nüüd on meil veel vaja ka kinnitada protokollid kakskümmend kaks märts, kaheksateist, üheksateist aprill, kakskümmend kolm, kakskümmend neli mai toimunud koosolekud. Need protokollid on teile laiali jaotatud, kuna märkusi nende kohta pole tulnud, siis me arvestame, et need on kinnitatud nüüd oleme võimalikult kiiresti siin liikunud päevakorras edasi ja olemegi juba jõudnud päevakorrapunkti number neli juurde, mis puudutab kodukorra artiklite kolmteist ja kaheksateist tõlgendamist seoses asepresidentide valimisega. mind nimetati raportööriks seda juba viiendal oktoobril ning äh, me tegeleme selle küsimusega sellepärast, et meile on tulnud taotlus parlamendi presidendilt härra Puusekilt. ta on kirjutanud meile kolmandal septembril, ma arvan, et tegemist on ka töödokumendiga, mis on teile juba laiali jaotatud ja me oleme juba arvestanud ka just kolleeg Viilandi ettepanekutega ning põhiliselt on meil vaja lahendada kolm punkti, mis ei ole eriti keerulised. esiteks menetlus äh,, protseduurilised küsimused. juulikuus äh, tuleb meil valida parlamendile asepresident ja ähm, oleks väga hea, kui selleks hetkeks oleksime selles küsimuses juba natukene selgust majja loonud. ma olen välja töötanud dokumendi, milles on kolm punkti ja kohe selgitan punkte üks ja kaks, aga minu arvates, nagu öeldud, on tegemist väga lihtsa äh, küsimusega ja ma arvan, et me peaksime üritama lahenduse leida ja me peaksime seda tegema enne valimisi, mis toimuvad juulikuus Strasbourgi täiskogul. ja kolmas küsimus, see tundub mulle olevat natukene keerulisem. võib-olla peaksime seda kolmandat küsimust ka natukene teistmoodi vaatama, aga kõigepealt räägime sisulisest poolest. meil tuleb selgeks määrata kuidas valida asepresidenti, kui asepresidentide kohtadest ainult üks on vaba. ja ma arvan, et mis puudutab nime, siis fraktsioonide vahel on jõutud kokkuleppele, küsimus on selles, kuidas edasi minna, kas me saaksime selle presidendi lihtsalt äh, valida aplausiga või me peaksime korraldama salajased valimised? jah, mina leian, et meil on võimalik lihtsalt nimi välja hõigata ja see aplausiga heaks kiita, kui on olemas ainult üks kandidaat äh, või kui kandidaate on sama palju kui vabu kohti, siis on võimalik seda teha aplausiga. minu arvates oleks tegemist väga lihtsa menetlusega ja ma arvan, et me teeme ka niimoodi. nüüd teiseks, kes otsustab nüüd, kas meil on võimalik sellist menetlust kasutada? ka siin jällegi on vastus väga lihtne kodukorras on kirjas, et ähm, on võimalik valida, on võimalik valida aplausiga, seal ei ole kirjutatud peab, vaid seal on kirjas on võimalik. ja kes nüüd otsustab, kas me kasutame seda valimise võimalust või mitte? loogika kohaselt peaks tegema seda see isik, kes juhib vastavat koosolekut ja selleks on parlamendi president. nii et need on need esimesed kaks punkti, mis minu arvates on selge kui seebivesi. ja ma arvan, et me võime juba homme hommikul selle ära otsustada. kolmas punkt puudutab erinevaid valimisvõimalusi ja ma tahaksin teha ettepaneku me ju tõesti ei taha siin hakata probleeme ja kõhklusi tekitama ja seepärast ma teeksin ettepaneku, et me juhul, kui on mitu kandidaati vähemalt äh, poole, et vähemalt pooled nendest nimedest siis oleksid ka tõesti valimissedelil kirjas ja ma tegelikult arvan, et sellega on ka kõik probleemid lahendatud. me võime otse loomulikult tulevikus veel selle küsimuse üle järele mõelda, aga kõigepealt saab sõna kolleeg Viiland, kes on palunud sõna. vabandust, vajutasin valele nupule. jah, suur tänu härra esimees, ma arvan, et see menetlusalane ettepanek, nii nagu te sellele tegite, peaks leidma meie heakskiidu, arvestades seda mõlemat punkti, me valime ühe asepresidendi ja praegusel hetkel tundub, et meil on juulikuus ainult üks kandidaat ühele kohale. Frage nach der Reihenfolge, dass die äh, völlig klar auf der Hand liegt. ma arvan, et järjekord on täiesti selge aga ma ei ole päris kindel, kas me pärast juulikuud ikkagi peaksime selle juurde tagasi tulema või mitte. põhikirjas lõikes kolmteist räägitakse salajastest valimistest ja seal on kirjalik, et on võimalik eh, valida aplausi kaudu siis, kui on eh, kandidaatide arv võrdne vabade kohtadega, ehk siis mitte salaja, avalikult. nii et mis saab siis, kui meil on üks presidendikandidaat, nimelt äh, lõikes kolmteist allpunkt üks, üks, seal on ka kirjas, et äh, et kui meil on seal ainult üks presidendikandidaadidaat ja samas kõige vanem äh, parlamendiliige juhib presidendina äh, või et kui tema asemel juhib eelmine president ja tema ütleb, et ta ei soovi, et valitakse aplausiga, siis võib see tekitada probleeme ja ma arvan, et kui me nüüd juulikuus asepresidenti valima hakkame, siis me peaksime seekord olema nõus sellise menetlusega, aga peaksime mõtlema siiski ka sellele kolmandale küsimusele ja võib-olla peaksime mõtlema ka selle peale, millal salajased valimised peavad toimuma. ma arvan, et kui meil põhikirjas on nii kindlalt välja öeldud, et, et põhimõtteliselt kasutatakse salajasi valimisi, siis ei tohiks erandeid jät-, eranditele jätta tõlgendamisruumi peaks olema väga selgelt välja toodud, millal ei ole valimised salajased ja ma arvan, et siin on tõesti veel väga palju ära teha. nagu öeldud, asepresidendi puhul see ei peaks mingeid probleeme tekitama, aga ma arvan, et selle küsimuse juurde peaksime me veel kord tagasi tulema nii et ma arvan, et siin lihtsalt praegu teeme esialgse tõlgenduse. siis teine küsimus, mida te lõpus siin mainisite, nimelt küsimus, mis on teie töödokumendis punkt kaks, kaks. nimelt meil on siin põhikirjas kirjas, et, et absoluutne häälteenamus peab olema kandidaadi poolt. asepresidendi ja kvestorite puhul on aga võimalus ka see, et antakse ainult üks hääl ja ma arvan, et siin praegusel hetkel kaks reeglit äh, räägivad üksteisele vastu ja me peaksime selle küsimusega tegelema. sotsiaaldemokraatide fraktsioon siin kojas on äh, nõus sellise lähenemisega, nagu teie selle siin ette kandsite, nii et kui me järgmine kord seda küsimust arutame, siis võib-olla sotsiaaldemokraadid peaksid lugema veel kord ka põhikirja läbi, selle, kodukirja uuesti läbi, sellepärast et ma arvan, et tegelikult on seda asja võimalik väga lihtsalt lahendada. kas on veel sõnavõtusoove selles küsimuses? ma ei näe enam mitte kedagi nii et meil tuleb otsustada, kas meil on nüüd kolleeg Viilandi toetus kolmandale punktile, jah, ja mis puudutab punkti kaks, siis tundub, et mitte, on nii? ma ju tegin ettepaneku, et me lahendame selle nii, et kui on üks kandidaat, siis valitakse, siis äh, koosolekut juhtiv inimene otsustab, kas on võimalik aplausi teel kandidatuur kinnitada või otsustab tema, kas on siis äh, vaja salajased valimised läbi viia, aga president sellel hetkel saab selle otsuse langetada. nii et äh, mina jätaksin selle praegu niimoodi ja juulikuus siis ütleme, et meil on üks asepresidendi koht ja me valime selle praegu lihtsalt aplausiga kinnitamise kaudu aga kas te ei ole siis nõus sellega siis, kui meil on alati sama palju kandidaate kui vabu kohti? mulle tundub naljakas, et te ei ole sellega nõus, äkki te selgitaksite seda? siin on kirjas, et nii salajane valimine kui ka aplausiga kinnitamine ja ma arvan, et tõlgendamisruumi ei tohiks väga suureks jätta, sest me ei tea ju, kes juhib sellel hetkel seda koosolekut kui on kandidaatide arv võrdne vabade kohtadega, siis on võimalik otse loomulikult aplausiga kinnitada, kui nelikümmend saadikut püsti ei tõuse või veel mingit muud vastupanu ei tehta. et siis oleks võimalik seda kasutada, see oli minu mõte ah,. Quindi stabilirebbe il principio eh, allora la differenza ris-. siis seda, et vastupidiselt minu arvamusele tähendab, mina ütlen, et kui kandidaatide arv, et kui meil on ainult üks kandidaat, teeme lihtsalt, meil on üks kandidaat ja üks vaba koht. ja mina ütlen, et meil on võimalik aplausiga kandidatuur kinnitada, kui president otsustab niimoodi. muidu on võimalik ka teistmoodi hääletada, selles osas oleme me siis ühel nõul. võib-olla ma ei saanud sellest alguses päris hästi aru või ma lihtsalt selgitasin segaselt ja nüüd, kui minu ettepanek niimoodi vastu võetakse, siis järgmisel valimised toimuvadki niimoodi aplausiga kinnitamise kaudu. muidugi mitte juhul, kui president teistmoodi otsustab, aga see oli täpselt see, mida mina ka ette panin, nii et te tegelikult, nii et me tegelikult oleme ühel nõul. härra Tahv, palun. jah ma olen nõus, et me peaksime kolmanda punkti osas veel pikemalt arutelusid pidama, aga ka mina olen härra Viilandiga nõus selle üldise kommentaariga, et me ei tohiks presidendile anda liiga palju tõlgendamisruumi, sest ma arvan, et tegemist on äh, küsimusega, mida tema ei peaks otsustama võib-olla juulikuus on tõesti võimalik, et meil on ainult üks kandidaat ühele kohale. aga see üks kandidaat on siiski vastuoluline kandidaat. ja võib-olla koda siiski soovib näiteks ametlikult jääda erapooletuks ja saaks seda siis teha alles salajastel valimistel, nii et ma arvasin, et tegelikult see on see olukord, mille peame lahendama juulikuus. nii et mina ei soovi, et me valiksime aplausiga ehk kinnitamisega, sest ma arvan, et tegemist on väga äh, vanamoelise valimisviisiga. nii et ma arvan, et me peaksime seda küsimust veel väga põhjalikult kaaluma. Sì, collega Taff, e io anche qui vorrei essere chiaro per non dare una risposta. jah, kolleeg Taff, ma tahaksin seda natukene selgemalt äh, sõnastada. ma ei taha ju teha ettepanekut, millega komisjon nõus ei ole. Äh, artiklis kolmteist on kirjas, et president, asepresidendid ja kvestorid valitakse salajasel hääletusel ja kandidaatide ülesseadmiseks on vajalik nende nõusolek ja nii edasi. kui nüüd äh, kandidaatide arv on võrdne vabade kohtadega, siis on võimalik valida need kandidaadid heakskiitmise teel. nii et äh, meil on arv kandidaate, mis on võrdne vabade kohtadega ja meie kodukord ütleb praegusel hetkel, et siis võib kandidaatide valimine toimuda ühise heakskiitmise teel. aga praegusel hetkel ei ole meil mitte kolme, nelja või kolmeteist neliteist kandidaati, ei, meil on üks inimene, üks vaba koht ja meil on ikkagi võimalik valida ühise heakskiitmise teel, sellepärast et meil on ainult üks kandidaat ma arvan, et on väga raske, kui öeldakse, et ei ole võimalik valida äh, ühise heakskiitmise teel, kui on üks kandidaat ja üks vaba koht. teine küsimus on natukene teistsugune, kes võtab selle otsuse vastu, kes ütleb, kas on võimalik ühise heakskiitmise teel valida või mitte ja ma arvan, et siin peaks kehtima täpselt sama reegel, me teeme seda alati niimoodi, et president on see, kes otsustab ja võib-olla on tõesti terve rida saadikuid, kes soovivad midagi muud. kolleeg Viilad on veel kord sõna, palun. Um härra esimees, et seda veel kord selgitada, nüüd juulikuus toimuva hääletuse puhul me oleme teie ettepanekuga sajaprotsendiliselt nõus. ma arvan, et mida mina ja ka kolleeg tegelikult tahv tahavad, on see, et me lahendaksime ära punkti number kolm ehk et me tuleksime tagasi punkt kaks kaks ühe juurde ja mõtleksime, kas meil ei oleks vaja sisse viia reegel tulevaste valimiste jaoks, millal president ei saa vabalt otsustada. ja kolleeg Tahvel ju väga selgelt tõi ka selle ju välja, põhimõte on ju tegelikult äh, salajased valimised. ja kui nüüd seda võimalust ei kasutata, siis see peaks olema erandiks ja jah, me ei peaks nüüd hakkama siin tõesti võib-olla öö, ähm, liiga kaugele minema, aga tõesti teatud foorumi puhul võib-olla peaks presidendi kärbitud õigused, kui teatud osa kandidaat, liikmeid ütleb, et, et nad ei soovi, et valitakse ühise heakskiitmise teel, siis seda võimalust ei tohiks ka kasutada ja see määr ei peaks olema väga madal. jah, hästi lühidalt äh, tahan toetada seda, mida just hetkel ütles kolleeg Viiland ja lisada sellele veel, et äh, nii paradoksaalne, kui see lugu ka ei paistaks, minu praegusel hetkel arvan, et salajasel hääletusel teatud juhtudel ja härra Tahv vihjas juba seda, et ühe kandidaadi puhul võib see olla isegi tähtsam kui kahe või kolme kandidaadi puhul ja ütlen seda isiklikust aspektist, olen ka väga paljudele kohtadele kandideerinud oma elus ja minu jaoks oli väga selge, et ma saan ametisse astuda ainult siis, kui need, kes selle otsuse vastu võtavad, mind ka suure häälete enamusega toetavad ja tahavad, et ma oleksin selles ametis. ühise heakskiitmise teel ei ole seda võimalik aga näha ja sellepärast tähtsate ametikohtade puhul on minu arvates väga tähtis pidada salajast hääletust ja minu elukogemus näitab, et salajasel hääletusel võib tulemus olla hoopis teistsugune kui äh, avalikul hääletusel ja sellepärast ma arvan, et me peaksime tulevikus siiski ette nägema ka võimaluse, äh, et äh, president ei peaks olema see, kes otsustab, et ei peetaks salajasi hääletusi Allora mi pare che l'esigenza che viene fuori è quella di limitare i poteri del presidente. jah, see tähendab seda, et parlamendi pädevusi, vabandust, parlamendi presidendi pädevusi piiratakse, tema tõlgendamisruumi piiratakse ja punkt kolm, kolleeg Viiland juba selgitas seda, ma arvan, et me kirjutame kirja, hääletame selle üle homme ja siis paneme täpselt need äh, punktid sinna kirja, mis tänases arutelus välja tulid. see tähendab seda, et järgmiste äh, hääletuse puhul võime teha nii või naa, vastavalt sellele, kuidas president otsustab, aga valdkonnakomisjon jätab endale õiguse selle küsimusega veel sügavamalt tegeleda, selleks, et tulevikus kodukorda muuta. kas te olete sellise lähenemisega nõus? kui jah, siis hästi, tuleme päevakorrapunkti number viis juurde, milleks on kodukorra artiklite viiskümmend ja viiskümmend üks tõlgendamine. see on jälle kolleeg Martin vastutav, aga teda ei ole kohal. see puudutab assotsieerimislepinguid, mille olulise osa moodustab kaubandusleping. kolleeg Martinit ei ole aga veel siin koosolekuruumis kohal. see tähendab seda, et läheme edasi järgmise punkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number kuus, äkki kolleeg Martin jõuab veel kohale. ehk et natukene muudame siin päevakorda. Quindi siamo passati, facciamo un... Se siete d'accordo passiamo al punto 6 ed è... Nii siis võtame kuuenda punkti, see puudutab määruse kümme nelikümmend üheksa murd kaks tuhat üks muutust, see tähendab üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi Nõukogu komisjoni dokumentidele. ja nüüd ma annaksin eh, selle punkti arutamise üle asepresidendile, aseesimehele. kiitoksia, puhejuhataja. suur tänu ja olen valmis nüüd rääkima oma dokumendist. Eli asia, jota... Ja see dokument, mida ma teile nüüd tutvustaksin, on äh, olnud meil juba mõnda aega siin äh, töökorras ja meie oma komisjon on hääletanud Euroopa Liidu dokumentide avatuse üle äh, eelmisel aastal juba. ja ja pärast seda oleks pidanud libe tegutsema. aga libe ei ole isegi muudatusettepanekute äh, tähtaega paika pannud, nii et äh, asjad lähevad sinna äh, parlamendis praegu väga aeglaselt, on jõudnud ummikseisu, mitte küll meie komisjoni tõttu komisjon tegi uue tehnilise ettepaneku, mis käsitleb äh, dokumentide üldsuse juurdepääsu muutmist, äh, seda tehti märtsis. tegemist võib-olla, äh, seda, tegemist võib, seda võib nimetada tehniliseks ettepanekuks, kuid see ei suurenda tegelikult avatust, vaid laiendab seda uute Euroopa Liidu organite ja institutsioonide tegevusele. ja siin on siis arvesse võetud Lissaboni lepet ja institutsioonide määratlust, mida varem ei olnud ja komisjoni uus ettepanek siis toob ainult selle muutuse ja tegelikult midagi muud uut suurt ei olegi. Lissaboni leping laiendas selle dokumendi reguleerimisala. alguses eeldati ainult parlamendilt, nõukogult ja komisjonilt avaldust aluslepingutes, aga nüüd pärast Lissaboni lepingut, lähtuvalt Lissaboni artikli, artiklile viisteist, on kõikidel dok-, kõikidel kodanikele Euroopa Liidu organite ja asutuste kõikide dokumentidega õigust tutvuda. Euroopa Liidu Kohtu, Euroopa Keskpanga ja Euroopa Investeerimispanga suhtes korra-, kohaldatakse seda tätet ainult siis, kui nad täidavad oma haldusülesandeid, mis on arusaadav, vähemalt mis puudutab Euroopa Kohust ja tõenäoliselt ka siis Euroopa Keskpanga ja Euro-, Euroopa Investeerimispanga seisukohast on see mõistetav algselt komisjon tegi selle ettepaneku juba aastal kaks tuhat kaheksa. nii et see on otse kui Iisaki kiriku ehitamine. ja parlament ei ole tegelikult hääletanud õigusloomelise ettepaneku osas, sellepärast et me oleme tahtnud nõukogu ja komisjoniga jõuda kokkuleppele juba esimesel lugemisel ja see tegelikult selle kokkuleppele pidi jõutama juba enne valimisi, aga nii see ei läinud ja pärast valimisi alustati jälle algusest, sellepärast et parlamendi valimiste eelne raport ei olnud enam kehtiv. parlament on nõudnud komisjonilt korduvalt uusi ettepanekuid, aga nagu uut ettepanekut ei ole tulnud ja tõenäoliselt on siin komisjoni esindaja kohal sinna ta võib rääkida täpselt, milles asi on. ja äh, paistab olevat probleemiks, et äh, nõukogu ei ole laiendatud avatusega nõus ja kui ma olen äh, püüdnud uurida siis, et millised on nõukogus erinevad seisukohad, siis äh, meil ei äh, ole neid äh, seisukohti tutvustatud, äh, ehk siis komisjon siinkohal tegelikult toetab nõukogu või varjab ennast nõukogu selja taha ja võib-olla nõukogus on eriarvamusi, tõenäoliselt ongi. me ei tea seda ja me teame ju, millised üldised võimusuhted valitsevad nõukogus ja kui komisjon ütleb, et asjad sõltuvad ainult nõukogust, siis ka komisjoni seisukohad jäävad meile ju tegelikult arusaamatuks või teadmatuks meil on äh, kavas kohtuda see juunikuu lõpuks äh, volinik Šefčkovitšiga ja rääkida sellest ja pärida temalt uudiseid. härra esimees, minu ettepanek teile oleks, et meie põhiseaduskomisjon saadab meie esimehe nimel juhtivkomisjoni kodanikuvabaduste komisjoni esimehele Aguilarile kirja ja me palume selles kirjas, et komisjon äh, viib lõpule selle toimiku käsitlemise, et ka meie saame oma tööga edasi minna. minu meelest ei ole sellise tehnilise ettepaneku vastuvõtmise osas venitamisel mingisugust mõtet ja ka komisjoni algsema ette, algse ettepaneku osas. ma tahaksin rõhutada, et tegemist ei ole tegelikult äh, avatuse laiendamisega äh, muul moel kui ainult institutsioonide, organite ja asutuste osas, aga siiski on ainult väike, äh, väike samm ja väike samm on parem kui midagi ja paraku see väike sammgi on praegu jäänud meie kodanikuvabaduste komisjoni toppama ja äh, esimees võiks äh, ehk pisut kiirendada kogu seda protsessi, nii et ka see äh, komisjon, kodanikuvabaduste komisjon oma tööga lõpuks ometi pihta hakkaks. esimees räägib ilma mikrofonita hetkel me vaatame praegu tagasi artikkel viisteist esimest osa. siin öeldakse, et selleks, et valitseks hea valitsemistava, et kõik osaleksid institutsioonide äh, ja et institutsioonid, assotsiatsioonid saaks töötada ja ametid saaksid töötada läbipaistvalt, on vaja juurdepääsu dokumentidele. ja nüüd ma annaksin praegu äh, sõnajärje Eh, kolleegile. Eh, suur tänu. Eh, Enrique Guerrero ei saanud siia tulla, sellepärast et ta murdis jala ära. ja sellepärast mina siis esitaksin tema arvamuse. komisjon tuli siis välja uue ettepanekuga, mis määrust muudab muudab määrust kümme nelikümmend üheksa murd kaks tuhat üks, mis puudutab üldsuse juurdepääsu parlamendi nõukogu komisjoni dokumentidele. ja eh, see ettepanek ei ole üldse sama, mis oli eelmine ettepanek, mille tehti kahe tuhande üheksandal aastal ja esimesel mm, lugemisel eh, ja raport koostas sellepärast härra Cashman ei ole veel hääletatud. kahe tuhande üheksanda aasta mm, ettepanek tahtis muuta seda määrust ja praegu on laual uus ettepanek, mis tuli aastal kaks tuhat üksteist ning e-panek, ettepanek on siis eh, võtta vastu eh, see määrus kümme nelikümmend üheksa murd kaks tuhat üks sellepärast, et on muutunud, on vahepeal õiguslik alus. tähendab, tegelikult midagi ei ole asendatud, siin on tehtud ainult väikesi tehnilisi muudatusi, mida komisjon peab vajalikuks selleks, et määrus kümme nelikümmend üheksa kaks tuhat üks vastaks uuele õiguslikule alusele, milleks siis on eh, Lissaboni leping eh, et ma räägin siin konkreetselt muidugi Euroopa Liidu funktsioneerimise lepingust. siin on mõningad õrnad küsimused, eh, näiteks kas on vaja uue ettepaneku kohas saavutada, kohta saavutada kokkulepe parlamendiga teise lugemise käigus Eh, tegelikult eh, me tahtsime jõuda eh, kokkuleppele esimese lugemise käigus, aga seda kokkulepet ei saavutatud. härra Kašman ütles, et praegusel hetkel on tegelikult selle määruse kümme nelikümmend üheksa muutmiseks kaks eraldi eraldi ettepanekut ja sellepärast ma paluksin, et härra Kašman helista- el,, esitaks uue dokumendi, mis oleks segu nendest kahest nii et, et lõppkokkuvõttes me peame ütlema, et sama määruse kohta on kaks erinevat ettepanekut, esimest alles arutatakse libe komisjonis ja teine ettepanek ja me peaksime seda nüüd arutama järgmises AFCO komisjonis, see lihtsalt puudutab eh, seda, mida arvame meie artikkel viiekümne alusel, suur tänu. ja nüüd ma siis küsiksin, eh, kas komisjon soovib sõna võtta? jah, tõepoolest, aitäh. minu nimi on Legri. mina tahaksin tänada proua Jäätemägit selle väga konstruktiivse lähenemise eest, mille eh, ka ta on püüdnud seda teemat käsitleda. tõepoolest, tegemist on olnud niisuguse üsna loiult kulgeva protsessiga eh, alates parla-, uue parlamendi koosseisu valimisest. ütlen nüüd sõnaselgelt, et eh, tõepoolest meil on praegusel hetkel kaks erinevat dokumenti laual. meil on see nii-öelda eh, miniettepanek, mis on tegelikult väga lihtne, piiratud ettepanek ning eh, see arvestab otseselt just nimelt Lissaboni jõustumisest tulenevat. Lissaboni leping on äh, laiendanud juurdepääsu kõikide institutsiooni dokumentidele avalikkuse poolt ning praegusel hetkel on õiguslik mittevastavus seadusandluse ja äh, lepingu tingimuste vahel ning seega me mõtlesime et me võiksime selle töö käigus, mis muidugi ei piirdu ainult selle äh, seadusega, võtma äh, otseselt üle äh, lepingu põhimõtted seadusandlusesse ja siis me tegimegi niisuguse ettepaneku komisjoni poolt, kodanikel on õigus ja sellise õiguse andis nendele Lissaboni leping ning eh, see õigus peab nüüd saama reaalse väljenduse. ja eh, niikaua, kuni ei ole vastu võetud eh, kor-, seadusandlikku akti, siis see määrus ei kehtu, ei kehti. aga tegemist on tegelikult niisuguse pidevalt toimuva protsessiga see puudutab eh, väga erinevat aspekte dokumentidele juurdepääsu osas ja eh, kui me praegusel hetkel nüüd ei saavuta kohe otsest eh, tulemusi, ega see ei tähenda, et komisjon kavatseb seda protsessi katkestada, aga võib-olla, et me saaksime võtta ühe elemendi välja, käsitleda ainult seda ühte elementi, et oleks tagatud niisugune õiguslik järjepidevus E, kodanikele. sellepärast, et Lissaboni leping ju lubas nendele juurdepääsu dokumentidele ja sellepärast siis me arvasime, et me võiksime tulla välja selle nii-öelda minivariandiga ning me lootsime, et siis ähm, nii nõukogu kui ka äh, parlament näevad sellest, et tegu on niisuguse loogilise sammuga, mida astuda aga nüüd rääkides kahe tuhande kaheksanda aasta ümbersõnastamise ettepanekust komisjon ei püüa loomulikult ennast peita ära eh, ühe või teise institutsiooni selja taha, sest tegelikult protsess toimub nii mõlemas, nii parlamendis kui ka nõukogus. komisjon tuli välja oma ettepanekuga ja on teinud väga intensiivselt tööd erinevates komisjonides ja nõukogu töögruppides ja praegusel hetkel on komisjonil vaja naha, näha ning mõista, milliseks on asjad kujunenud, enne kui äh, on võimalik vaadata kogu seda dokumenti ning vaadata ka seda protsessi iseenesena, iseenesest komisjon ei tea praegusel hetkel, milline on parlamendi eh, positsioon selle eh, dokumendi osas valmistati ette küll eh, õigusloomeline resolutsioon, seda arutati, aga suur osa muudatustest ei koondanud tegelikult tähelepanu iseenesest määrusele, vaid käsitlesid teisi äh, Äh, punkte, mis tegelikult ei ole ümbersõnastamise äh, teemaks ning äh, lähevad ükstaskõik mis põhjusel ümbersõnastamise sisust kaugemale. me olime loomulikult valmis neid küsimusi käsitlema, aga tegema seda õigel moel ja sellepärast ma ütlen teile, et komisjon ei peida ennast ära mitte kellegi selja taha. komisjon püüab töötada konstruktiivselt ning ootab, et ka parlament teeb seda, et ta toob välja oma selge positsiooni, et komisjon saab sellele reageerida. ja mulle tundub, et kahekümne kaheksandal mail eh, oli koosolek kus oli kohal raportöör ja ka siis teised kangelased, kes selle teemaga tegelevad. ning ehm, tõepoolest me ehm, lootsime, et me saame teile pärast seda öelda eh, midagi tõsisemat, midagi sisu kohta. aga meile praegusel hetkel tundub, et kui me nüüd suudaksime koondada tähelepanu eh, eesmärgile, eh, milleks on siis eh, selle määruse sisulised küljed, siis eh, me jõuame ka edasi, suur tänu. ja nüüd ma annaksin sõna härra Tahvile. minul on muidugi kaastundlik süda ja ma saan aru komisjoni murest eriti praeguses olukorras, kus parlament ei ole reageerinud. aga ma mäletan, et eelmise parlamendi koosseisu töö lõpus meie hääletasime oma arvamuse poolt ja meie arvamus oli äärmiselt kriitiline. me olime väga kriitilised selle raporti suhtes ja me arvasime, et see raport eh, hägustas küsimusi. ta eh, ajas segamini eh, institutsioonide õigused, juurdepääsuõigused dokumentidele ajas selle segamini avalikkuse õigusega juurdepääsuks dokumentidele aga minu mälestused on tegelikult natukene äh, ka ähmased, sellepärast et kõik see juba toimus üsna ammu ning sellepärast ma arvan, et me peaksime otseselt pöörduma komisjoni esimeeste konverentsi poole ning rääkima sellest, et õigusloomeline protsess on takerdunud nüüd sellest määruse eh, lissaboniseerimise minivariandist rääkides siis ma arvan, et me peaksime sellega minema edasi niipea kui võimalik ja nii kiiresti kui võimalik. kuna keegi teine enam sõna ei soovi, siis mulle tundub, et raportööri ettepanek pöörduda libekomisjoni eh, esimehe poole, et hakkaks tegelema selle teemaga ning arvestades ka eh, eelnevaid eh, arutelusid, mis ei ole otsusega lõppenud, siis me võiksime vaadata seda teemat üheskoos artikliga viisteist kus eh, on räägitud vabadusest ning me tõepoolest arvame, et eh, et seda oleks vaja arutada eh, komisjonide esimeeste koosolekul. suur tänu ja suur tänu selle kirja eest. me võime lihtsalt paluda, et see tehniline ettepanek, et selle kallal asutatakse tööle, ma, et parlament ei peaks seda enam kauem kinni. see oleks selline väike miniettepanek siis. ja kolleeg Tahvile ütleksin järgmist. mäletan väga hästi, millest siis räägiti, äh, räägiti kahest asjast äh, räägiti kahe õigusega, kahest õigusest Ähm, kodanike õigusest juurdepääsule ja erinevate asutuste juurdepääsust äh, või organite juurdepääsust dokumentidele, neid kahte asju ei tohiks äh, kokku segada või segamini ajada, aga, aga see väikene muudatusettepanek, äh, mis puudutab erinevaid Euroopa Liidu organeid ja asutusi, see ettepanek võiks küll läbi minna ja siis komisjon loodetavasti esitab laiaulatuslikuma ettepaneku mis on kooskõlas äh, Euroopa äh, Lissaboni lepingu äh, vaimu ja sõnaga, nii et avatus leviks ka suuremal määral teistesse institutsioonidesse. paistab, et me oleme kõik jõudnud ühele meelele selles osas, mida me peame tegema ja kuna nüüd härra Martin on kohale jõudnud, siis mingem tagasi viienda päevakorrapunkti juurde see puudutab kodukorra artiklite viiskümmend, viiskümmend üks tõlgendamist assotsiatsioonilepingute puhul, mille oluliseks osaks on kaubandusleping. selles osas oli koosolek viieteistkümnendal märtsil ja me otsustasime, et me määrame härra Martini raportööriks. tegelikult see tõlgendamise palve tuli rahvusvahelise kaubanduskomitee, eh, komisjoni esimehelt härra Mureeralt ja ma annaksin sõna härra Martinile. suur tänu. mul on äh, äh, tõesti väga hea meel, et nüüd ootasite ära, kuni ma kohale jõudsin. nagu te ütlesite, tõepoolest härra Moreiralt tuli see ette ettepanek või õigemini palve, et me tegeleksime, tegeleksime ehm, kodukorra artiklite viiekümne, viiekümne ühe eh, tõlgendamisega, see puudutab just assotsiatsioonilepinguid, kus oluline osa on siis kaubandusküsimustel ehm, eh, ning me peaksime tegelikult siis andma oma ehm, soovitused küsimuse lahendamiseks. nüüd mikspärast niisugune palve üldse Vidal Moreira tuli, oli sellepärast, et väga paljud assotsiatsioonilepingud on praegusel hetkel äh, arutusel, on tegemist, on äh, läbirääkimiste mm, lõppfaasidega ning äh, tõepoolest seal on väga suur see kaubanduse osa ja kaubanduspoliitika on väga oluline osa poliitikast ja välispoliitikast. Eh, tegelikult eh, praegusel hetkel eh, nüüd küsimus on selles, et kui mm, mitu komisjoni tegutsevad selle teemaga, siis mida teha, kui see pädevus langeb võrdselt mõlema komisjoni vahele ning millist, milline komisjon siis eh, tegelikult peab otsustama ja siis viiekümnes kodukorra artikkel käsitlebki selliste ühiste komisjonide eh, tööd ning siis meil on vaja eh, niisugust tõlgendust, kas on põhimõtteliselt võimalik assotsiatsioonilepingute puhul ehm, rakendada ka olukorra artiklit viiskümmend üks, kui, kui kaubandus moodustab lepingu suure osa. minu arvates ei pea me andma eh, praegu tõlgendust kodukorra artikli viiekümne ühe osas, sellepärast et me tegime seda juba veebruaris kaks tuhat üheksa ning me ütlesime, et assotsiatsioon, et, et ühendatud komisjon ei ole võimalik kasutada samade eh, menetluste puhul, et et seda saab teha äh, et lõpphääletus ja lõpuotsus tuleb langetada vastutavas komisjonis, nii et me peaksime tegelema praegusel hetkel ainult eh, viiekümne ühe tõlgendamisega. ja seepärast ei ole praegusel hetkel eh, mitte mingisugust põhjendu-, põhjendust, mikspärast me ei saaks kasutada viiekümne esimest eh, kodukorra reeglit nüüd eh, rääkides eh, konkreetsetest eh, asjadest, siis tuleb vaadata, et et vastata, et vastatud on kõikidele kriteeriumitele, et järgitakse kõiki kriteeriume. ning ma ütleksin siis niimoodi, et Ehm, komisjonid ühiste koosolekute menetlusel kohaldada menetlusele eh, soovituse andmiseks rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks, et eh, viiekümne esimest kodukorra artiklit saab kasutada. jah, kui me nüüd oleme mm, kodukorra reegleid eh, hiljuti muutnud selleks, et oleks võimalik teha vahet eh, kodukorra artiklitel viiskümmend ja viiskümmend üks, siis mulle tundub, et mm, kaubanduslepingute puhul peaks olema ka asi põhimõtteliselt päris selge, aga võivad olla ka muidugi konkreetsed juhtumid, mis on eh, oma eri, oma eripäradega. Eh, suur tänu, kes seda ähm kui tohib, siis ma võtaksin sõna sellel teemal. ma kõigepealt tahaksin tänada äh, härra Martinit selle äärmiselt huvitava dokumendi eest, mis ta äh, koostas. aga nüüd äh, see küsimus, mille tõstatas Väliskaubanduskomisjoni esimees, on äärmiselt huvitav äh,. see küsimus kerkis üles pärast seda, kui äh, jõustus Lissaboni leping ja et üldse äh, niisugune küsimus härra Moreiral tekkis, siis see tähendab, et me peaksime hakkama tegelema antud teemaga ja tegema ka teatud järeldused ning see annab meile võimaluse ehm, vaadata, kuidas Lissaboni lepingu valguses teatud kodukorra reegleid eh, täidetakse, sest et see annab meile uued pädevused, uue vastutuse, eriti uute kaubanduslepingute osas. ma juhiksin teie tähelepanu kodukorra reeglitele artiklile number seitse, sest siin tegelikult tuuakse välja Euroopa Parlamendi erinevate komisjonide pädevus ja lisa seitse annab Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonile eh, langetada otsuseid kõikide Euroopa Liidu kaubandust puudutavate küsimuste osas ning eh, see toob kaasa eh, ka muidugi mõju välispoliitikale ning eh, vaadates, kuidas praegusel hetkel on lisa seitse sõnastatud, siis arvan mina, et on täiesti õige, et ITRE komisjonile antakse pädevus rahvusvaheliste assotsiatsioonilep-, lepingute heakskiitmisel, millest olulise osa moodustab kaubandusleping ning ma tõepoolest olen nõus eh, härra Martini järeldustega nendes dokumendis, mille ta koostas, mis on, mis toetab seda, et tuleb kasutada artiklit viiskümmend üks, kui äh, tuleb anda heakskiit, heakskiit rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks või mittesõlmimiseks minu arvates on asi üsna selge. kui tegemist on rahvusvaheliste lepingutega ja sellest on oluline osa kaubandus, siis eh, eh, nad peavad eh, saama heakskiidu, ka komisjoni esimeeste heakskiidu. paari nädala eest, kahekümne seitsmendal mail hääletas meie komisjon ühte teie enda raportit, härra esimees ja seal toodi välja ka uus sõnastus artikkel viiekümne ühe jaoks ning vastavalt sellele ühiskoosolekud ja ühishääletused, eh, nende puhul rakendub menetlus, eh, kui eh, tegemist on niisuguste teemadega, mis langevad mitme komisjoni pädevusse ja härra Kassini raportit Eh, kiitsime meie ise siin heaks, aga eh, seda ei ole veel eh, täiskogul heaks kiidetud. seega siis kõike seda arvestades arvame meie, et järgmine loogiline samm oleks hääletada härra Kassiini raportit plenaaristungil. ja kuna, kuna just nimelt härra Kassiini raportis on sõnastus artikkel viiekümne ühe jaoks, ja siis järgmise sammuna peaksime meie hääletama seda, mida härra Martin oma raportis ette pani. nii et ma arvan, et me peaksime siin rakendama kaheastmelist protsessi, tegema kaks sammu ja me peaksime härra Martini töödokumendi hääletamise jätma hiljemaks ja kõige selle jutu valguses, mida ma olen praegu rääkinud, ma eh, paluksin, et te kirjutaksite selle kirja ja tõepoolest on just parlamendi eh, huvides ja meie komisjoni huvides eh, jätta endale vajalik aeg, et hinnata erinevate komisjonide pädevuste ümberjaotamist, nii nagu see on ette nähtud Lissaboni lepingu alusel. ja siis kokkuvõtteks ütleksin ma nii, et mina olen selle poolt, et me lükkaksime edasi hääletuse selles väga olulises küsimuses homme. kui nüüd teised komisjoni liikmed arvavad, et see oleks mõistlik, siis tegelikult tasuks arutada eh, seda erinevate komisjonide pädevuste restruktureerimist. veel kord ma tahan tänada eh, härra Martinik ning väga hea, et me sellel teemal jätkame. suur tänu, proua Le Gripp, paistab, et enam rohkem eh, eh, sõnasoovijaid ei ole, nii et, et eh, sisulisest küljest mm, ma arvan, et me peaksime kõigepealt hääletama mm, viiekümne üheksandat artiklit ja see, seda me teeme täiskogul. nüüd härra Tahv, mina arvan, et see raport on äärmiselt huvitav, tõepoolest väga huvitav. aga kas härra Martin seletaks mulle, kus on niimoodi, et on mitu komisjoni vastutavad ühe rahvusvahelise lepingu eest, millised komisjonid oleksid siis sunnitud koos tegema, koostööd tegema. kas me räägime siin eh, praegu mm, välisasjadest, mis sünergiast me räägime? ma lihtsalt tahaksin aru saada, eh, millised praktilised küsimused siin võivad üles kerkida. kõigepealt, eh, mis puudutab nüüd seda Andrew punkti, tegemist on väga olulise teemaga, sest et mulle tundub, et need mm, kaubandusküsimused on kõigepealt eh, seotud välisasjadega ja sellele viitab ka mm, kaubanduskomisjon ise ja muidugi küsimus on selles, kuidas üldse raportite ehm, valmistamist, ettevalmistamist on jagatud erinevate komisjonide vahel. E, sellepärast, et e, siin teised komisjonid e, saavad siis osaleda selles töös, võtame näiteks andide lepingu seal on kaubandus ja kõik nii edasi, aga seal on tegemist ka poliitiliste küsimustega tegemist on assotsiatsioonilepinguga, assotsiatsioonilepingul on jälle omad mingisugused reeglid. ja tegelikult tundub, et, et on, sellest on vähe, kui me ainult oma arvamuse selle lepingu kohta koostame. tundub, et meie osalus on täiesti eluliselt tähtis ning see, selle puhul on meilgi vaja reeglit viiskümmend üks. võib-olla tegelikult me ei peaks ootama, kuni nüüd täiskogu otsustab selle sõnastuse üle, aga ega mul ei ole ka midagi selle vastu, kui nii läheb. Se non ci sono altri, eh beh, mi pare che tutta la questione si riduca a stabilire eh, se. mulle tundub, et me peame praegu otsustama, kas äh, me räägime sellest homme või lükkame seda edasi. ja äh, mina ettepaneku oleks seda edasi lükata raportöörina artikli viiskümmend üks osas, äh, sellepärast et et see annaks meile õiguslikult aluselt, alusel rohkem tugevamad argumendid kätte. nii et äh, ma siinkohal tänaksin äh, härra Martinit tehtud töö eest. ja proua Le Grip ja härra Tahv teile suur tänu märkuste eest ja härra Martinil on veel üks punkt meie tänases päevakorras, ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi määrus erisätete kohta, millega reguleeritakse Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamist ning asendatakse Euroopa Parlamendi Nõukogu komisjoni äh, üheksateistkümnenda aprilli otsus üheksakümmend viis, sada kuuskümmend seitse Euroopa Ühendused ja härra Martin nimetati kolmekümnendal novembril kaks tuhat üheksa selle toimiku raportööriks härra Martin. mul on äh, väga kahju. Äh, mina olen, pean minema järgmisele kohtumisele ja ma sain aru, et nendest küsimustest räägime homme, ma saan küll aru, et meil on praegu aega, aga aga ma pean äh, lahkuma. Very, very but... tegemist on väga olulise ja väga huvitava teemaga, ütleb härra Tahv. Really ma tõesti vabandan, kordab härra Martin. ma peaksin Andrewle selgitama, et äh, meil on siin äh, äh, Briti liberaalist Šoti riigisekretär kohal, nii et olen lubanud temaga kohtuda, ma väga vabandan siin on üks sõnasoov. kas oleks võimalik äh, homme hommikul paluda härra Martinil äh, äh, sellest rääkida ja, ja mis kell sellisel juhul, sellepärast et kell üheksa asume me hääletama, eks ole? Dunque la, l'ipotesi di un rinvio a domani no. mattina meie ettepanek oleks lükata see küsimus edasi homme hommikuks, nii et äh, räägime Martini raportist äh, seoses uurimisõigusega homme ja see ettepanek juba tehti varem ja pidades silmas, et täna räägime koordinaatoritega seotud küsimustest, koordinaatorite koosolekust, siis minu ettepanek oleks homme käsitleda äh, kell üheksa Martini raportit. ja ma lootsin, et meil on võimalik veel rohkem aega võita, et seda täna käsitledes, aga äh, paraku inimeste kloonimist ei ole veel leiutatud ja üleüldse, kui ka oleks, oleks ma selle vastu niisiis, kuna härra Martin ei saa täna meiega siin äh, oma kloonimatuse tõttu kauem viibida, siis räägime sellest küsimusest homme kell üheksa ja sellega jõuame meie tänase päevakorrapunktide, tänase päevakorra lõppu ning kutsun meie, lõpetan käesolevaga meie komisjoni koosoleku ja alustame oma tööd jälle homme kell üheksa. nüüd aga jätkame tööd koordinaatoritega teeme ka kõigepealt väikese pausi. mulle tundub, et kõik koordinaatorid on kohal, aga välja arvatud äh, võib-olla härra Mendes, nii et ehk õnnestuks meil leida ka härra Mendes, et me saaksime kohe tööga pihta hakata